me oleme nüüd valmis alustama oma koosolekut. meil ähm, on tegelikult töö juba alanud, sest me arutasime esimesi punkte koos Naisõiguste komisjoniga ning nüüd me jätkame libe komisjoni tavatööga. kõigepealt peame vastu võtma päevakorra ning ma pean ütlema, et Euroopa süülitaotlemise ähm, ameti direktori valimine on edasi lükanud, lükatud üheksanda detsembrini ehk siis järgmise koosolekuni ja ma pean teile ütlema ka seda, et koordinaatorite koosolek on samuti juba toimunud, see toimus täna ning eh, mõned koordinaatorite soovitused on juba ellu rakendatud. Nende alusel siis hakatakse jagama raporteid. ja kui te olete minuga nõus, siis homme saadame me laiali äh, ka nimekirja nendest raportitest, ehk siis kuidas koordinaatorid need raportid on ära jaganud ja nagu ma ütlesin, need jagati täna. ja me kinnitame ka eelmise koosoleku, eelmiste koosolekute protokollid ja sealt edasi võime minna kohe päevakorrapunktini viis, ehk siis rahvusvaheline kaitse liikmesriigid, kes vastutavad kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute taotluste läbivaatamise eest. proua Vikström, te soovisite sõna? suur aitäh, härra esimees! ma tahan lihtsalt, et me kõik asjadest ühtemoodi aru saaksime, sest mina olen Dublin kahe ümbervaadatud versiooni raportöör. kallid kolleegid parlamendi esimene lugemine lõppes nii, et maikuus kaks tuhat üheksa võtsime vastu esimese versiooni sellest tekstist, millest mina teen raporti, seejärel valiti Euroopa äh, Parlamendi järgmine koosseis ning mina olen üle võtnud proua Janine Hannes Plakerti äh, töö ja jätkan siis äh, Dublin kahega. komisjon äh, on praegu kujundamas oma ühist seisukohta ning järgmise aasta alguses alustame me kolmepoolseid äh, läbirääkimisi. ja see tähendab seda, et minul raportöörina on väga kiire, ma pean olema kindel, seda täiesti ametlikult, et Euroopa Parlamendi kahe tuhande üheksandal aastal vastu võetud raportit toetab ka parlamendi praegune koosseis. mul on väga hea meel näha, et variraportöörid on suutnud omavahel kokku leppida ning äh, et meil on äh, vägagi üksmeelne parlamendi seisukoht, sest see, sest see on tähtis meile kõigile. ja mul on väga hea meel ka selle üle, mul oleks väga hea meel selle üle, kui äh, libe komisjon veel kord kinnitaks, et nad tõesti on nõus kahe tuhande üheksanda aasta raportiga ning annaksid mulle tugeva mandaadi nendeks läbirääkimisteks, mis varsti algavad ja mis meie pool, meie poolt põhinevad kahe tuhande üheksandal aastal vastu võetud raportile ning äh, koordinaatorite tänasele otsusele. ja ma tahaksin välja tuua ka mõned tähtsamad punktid oma raportist. Need ei ole ainsad tähtsad punktid, mida ma pean tarvilikuks rõhutada. õiguste ülekandmine Euroopa Parlament Äh, varjupaigaõigused, äh, me leiame nimelt, et äh, varjupaiga küsimus peab lõplikus raportis kindlalt sees olema. lisaks siis kodanikud ja kodakondsuseta isikud, nende taotlused, eriti just, kui need isikud on alaealised või kui neid peetakse kinni ja nende kinnipidamise tingimused. Need on samuti olulised küsimused ning ma loodan, et need märgitakse ära ja et ähm, kolmepoolsetel läbirääkimistel märgitakse ära ka see, et Euroopa Parlament on üksmeelsel seisukohal. ja ma loodan, et Belgia, kes on praegu eesistujariik, teeb meiega koostööd äh, ja et ta teeb seda koostööd veelgi rohkem siis, kui me jõuame läbirääkimistele lähemale. Need olid ainult mõned märkused, aga ma pidasin oluliseks neid teha, enne kui me asume hääletada, hääletama, aitäh! aitäh teile, proua Wikström! mina tegelikult tahtsin öelda omalt poolt äh, sedasama, et kui keegi ei ole vastu, siis äh, võtame teadmiseks selle kokkuleppe, mida te praegu just kirjeldasite. ja samuti võtame teadmiseks selle, et te jagasite komisjoni liikmetega seda, milline on Dublin kahe alane asjade seis äh, praegu. ja ma näen, et enne kui me läheme Äh, elektroonilise hääletuseni soovib härra Papa-Nikolau siiski samuti midagi lisada ja võib-olla soovib siis äh, sõna võtta ka Euroopa Komisjoni esindaja, aga kõigepealt siis äh, sõna on teil, kolleeg. lugupeetud härra esimees, mina soovin proua Wikströmi tänada ja kinnitada omalt poolt, et asjad on tõesti nii, nagu ta arvab. me nõustume üldiselt selle suunaga, mis praegu on valitud ja me nõustume ka sellega, et edasine töö on väga oluline. aitäh! selge, me võtame teadmiseks, et kokkulepe on saavutatud, ma näen, et keegi rohkem sõna ei soovi. ma oleksin andnud äh, sõna ka Euroopa Komisjoni esindajale, kui te seda ei soovi, lähme me edasi kuuenda punkti juurde, elektrooniline hääletus. ja ma hoiatan teid, teil peavad olema kaardid valmis, proua Wikström saab uuesti sõna. andke andeks, ma olen tõeliselt segaduses ma olen käinud Genfis äh, kõikidest kohtadest just Genfis, sellepärast et täna on äh, suur osa lennujaamu suletud ja seetõttu olen kaotanud oma hääletuskaardi. minu assistent äh, toob selle mulle ja ma tänan teid südamest, kui me võiksime lihtsalt lobiseda niikaua, kuni minu assistent kohale jõuab. on see võimalik? see ei ole võimalik. kas te tõesti tahate aega kulutada sellistele asjadele? Michelle, kas teil on kaart? okei, okei. Yes, Mrs. proua Lambert. selleks, et assistent jõuaks kolleegile tuua kaardi, olen mina nõus ajama mingisugust jura. ütlen siis lihtsalt, et äh, meie fraktsioon on samuti seisukohal, et me peame säilitama Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu seisukoha, et me peame jätkama selle alusel, mida nemad on rääkinud, et Dublin kahe ülevaatamine on meile tõesti tähtis ja et me toetame igal juhul proua Wikströmi tema taotlustest, kas on vaja pikemalt rääkida? ei. ma näen, et, et kolleeg Moores soovib samuti sõna, tema siis jätkab lobisemist. aitäh proua Vikström ei saanud juba eelmisel korral hääletada, nii et me kindlasti peaksime talle täna vastu tulema. ja mis puudutab tema äh, sõnavõttu, siis meie toetame teda, ähm, me toetame teda, seda minu sõnavõttu ei saa võrrelda USA-s äh, toimuva filibastriga, sest ma ütlesin ainult paar lauset, aga siiski ma püüdsin. okei okay., Mrs Vikström. proua Vikström, kui te pole vastu siis selle asemel, et asuda nüüd ilmast rääkima, võiksime me ikkagi hakata hääletama ja võtta arvesse teie seisukohta, aga ma näen, et teile on saabunud teie hääletuskaart ja me täname assistenti, kes teid aitas. ja nüüd me läheme edasi, me läheme edasi kuuenda punkti juurde, direktor, direktiivi kaks tuhat kolm, äh, murd sada üheksa, murd EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele. tegemist on kokkuleppega tahaksingi nüüd välja kuulutada hääletuse. Claude Moraes on selle raportöör või saan mina asjadest aru? kas me hääletame hoopis viiendas, viienda punkti alusel? aga mina saan aru niimoodi, et kuna proua Wikström juba ütles meile selgesõnaliselt, et kokkulepe on olemas, ei ole meil vaja hääletada. härra Posutil. Äh, härra esimees, mina saan aru niimoodi, et raportöör soovib hääletust, sest selle hääletusega me kinnitamegi, et me oleme temaga nõus. me kinnitame, et me oleme nõus sellega, mis kahe tuhande üheksandal aastal kokku lepiti. nii et me hääletame ikkagi viiendat punkti proua Wikströmi raportit, äh, proua Wikströmi volituste üle. jah, selge, me hääletame viiendas punktis selle üle, selle raporti kohaselt, mille raportöör on proua Wikström ja see on elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks hääletajat, kakskümmend üks poolt, mitte kedagi vastu, mitte keda, keegi ei jää erapooletuks. ja proua Impelt ei saanud millegipärast hääletada kuid ka teie olete poolt, järelikult äh, kakskümmend kaks poolthäält. ja proua Hetsu? ka teie masin ei tööta. seega loeme kaks häält käsitsi juurde, kakskümmend kolm hääletajat, kakskümmend kolm äh, äh, poolthäält, see on ühehäälne otsus, te saite oma kinnituse ja nüüd me läheme edasi punkti juurde number kuus. ka see on elektrooniline hääletus direktiivi kaks tuhat kolm murd sada üheksa murd EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele ja nagu ma tahtsin öelda, lepiti, lepiti äh, selle ähm, direktiivi laiendamisega kokku kolmandate riikide äh, kodanike kaitse laiendamises ja selles lepiti kokku kolmepoolselt üheksandal novembril, esindatud olid äh, parlament, ministrite nõukogu ja ka volinik mm, -hmm ning äh, see küsimus on seotud korrelatsioonitabeliga ja äh, seda tuleb lahendada horisontaalsel tasandil. ja nüüd me võime minna hääletamise juurde. aga enne kui me hääletame, tahaksin ma teile öelda selgelt, et kui te olete nõus ähm, hääletamisega plokkide kaupa, Äh, siis kiidate te sellega heaks äh, selle, et me oleme nõukoguga nõus. ühesõnaga on tulnud ettepanek hääletada ühtse plokina kõike korraga ja äh, seda plokina hääletamist on pakkunud raportöör äh, Claude Mores. novembrikuises kirjas ministrite nõukogult äh, tuli selline ettepanek ja raportöör on teinud ettepaneku, et me võtaksime ministrite nõukogu seisukoha vastu. jah iseenesest siis jääb hääletamata kolm lehekülge teksti. lihtsam on hääletada kohe selle ettepaneku poolt. see on äh, minu ettepaneku taga. selge. sellisel juhul me hääletame kogu teksti, nii nagu see seisab äh, ministrite nõukogu kirjas kaheksateistkümnendast novembrist kaks tuhat kümme. hääletus on alanud. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. meil on kakskümmend viis poolthäält, kuhu lisame proua Intveldi, see on kakskümmend kuus, kedagi ei ole vastu, keegi ei jää erapooletuks. seega vastu võetud. ning äh, kõik muudatusettepanekud on äh, ära kukkunud ja seega me hääletame nüüd teksti lõplikul kujul, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus hääletajat äh, pluss üks äh, inimene veel, äh, nii et kakskümmend seitse poolthäält ja me õnnitleme härra Mooresit me läheme edasi punkti juurde number seitse kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused. ja jällegi on meie raportööriks härra Claude Moraes. ja omalt poolt võin ma öelda, et äh, selle punkti päevakorda panemise eesmärk on ära kuulata Euroopa Komisjoni ettepanek, see, mida nad arvavad lähimuspõhimõtte täitmisest pärast konsultatsiooni liikmesriikide parlamentidega. me teame, et see tähendabki, et me peaksime nüüd kuulama komisjoni esindajat proua Schmidti, kes meile seda ettepanekut tutvustaks ja pärast seda peaks meiega ehm, vestlema Belgia kui eesistujariigi esindaja ja alles siis peaksime me kuulama raportööri. kuid lisaks neile on meil veel nelja, ähm, nelja parlamendi esindajat, lisaks äh, Nad on siis Austriast, äh, Prantsusmaalt, äh, Ühendkuningriigist, Tšehhi Vabariigist. ja kõik nad soovivad sõna võtta meie koosolekul, sellepärast et nad leiavad, et selle ettepanekuga minnakse vastuollu lähimuspõhimõttega ja kuna nad äh, seda leiavad ja on soovinud äh, meiega vestelda, siis anname me neile kõigile lühidalt ka sõna, et nad saaksid äh, meile öelda, milline on nende koduriigi parlamendi seisukoht. ja pärast seda anname me uuesti sõna komisjonile, et komisjoni esindaja saaks neile vastata. kõigepealt kuulame me aga ära komisjoni esindaja, proua Diane Schmidti ja tema ettekande, palun. suur aitäh! mul on väga hea meel, et ma saan siin olla ja teile rääkida kolmandate riikide kodanike hooajatööst ja äh, meie riikidesse sisenemisest. ma tean, et see valmistab äh, paljudele inimestele muret ja äh, nad kardavad mõjusid, mis meie otsusega kaasnevad ning äh, seetõttu on väga oluline, et me peame läbirääkimisi nii Euroopa Parlamendi kui liikmesriikide parlamentidega, mida me peamegi tegema pärast Lissaboni lepingu jõustumist. koostöö Euroopa Parlamendiga on äh, vastavalt Lissaboni lepingule nüüd palju tugevam ning samuti on tugevam koostöö rahvusparlamentidega. komisjon esitas selle ettepaneku kolmeteistkümnendal juulil, nagu te teate ja esitas samaaegselt veel ühe ettepaneku, mida libe on äh, siin ka arutanud. Ähm, ettevõtte, äh, teine ette, ettepanek sise, äh, puudutas ettevõtetes töötamist ja tänane ettepanek on osaks rändepoliitikast, see sõnastati esimest korda aastal kaks tuhat viis, see on osa ka meie rändepoliitika alasest strateegiast ja kuulub sektoraalsete poliitikate hulka. aastal kaks tuhat üheksa kinnitati Stockholmi programmi läbi veel kord seda, kui tähtis on rakendada kahe tuhande viienda aasta tegevuskava, mis puudutab siis rändepoliitikat ning äh, järgnesid äh, pikad ja intensiivsed äh, konsulteerimisprotsessid, anti välja roheline raamat, kus sisalduvad erinevad ettepanekud ning me arvame, et kokkuvõttes jõuame me väga tasakaalustatud tekstiga, kus võetakse kindlasti arvesse liikmesriikide erinevaid seisukohti. Te võiksite arvata, et kui, äh, kuna praegu valitseb majanduskriis, äh, siis tegelikult äh, on hooajatöölisi teistest, tähendab kolmandatest riikidest vähem vaja ja see tõesti on nii, kuid teisest küljest tuleb aru saada, et keskpikas ja pikas perspektiivis on hästi organiseeritud rändepoliitikast meile kasu ja äh, kindlasti mängivad äh, rändtöölised äh, tähtsat rolli ka tulevikus. miks? oleme me pidanud vajalikuks praegu esitada selle ettepaneku, kõigepealt sellepärast, et kolmandate riikide hooajatöölisi on vaja, sellepärast, et äh, tööandjatel on neid inimesi vaja, eriti mis puudutab äh, hooajatööd põllumajandus- ja turismisektoris, sest äh, nendeks töödeks on võimalik saada järjest vähem Euroopa Liidu liikmesriikide elanikke peale selle on äh, nii, et kolmandate riikide hooajatöölised vajavad tihti erilist kaitset, sellepärast äh, et neid ekspluateeritakse tihti, neile seatakse äh, kehvasid töötingimusi, ei arvestata töötervishoiu ja ohutuse põhimõtetega ja lisaks sellele tuleb võidelda ka ebaseadusliku rändega, millega võitlemise üks meetod on seadusliku rände parem võimaldamine sellel ettepanekul, mis me teeme, on kaks suurt ähm, eesmärki. kõigepealt viiakse sisse uus menetluskord ähm, riikide, riiki sisenemiseks äh, ja seal viibimiseks ning äh, teine eesmärk on defineerida kolmandatest riikidest äh, pärinevate hooajatööliste õigused. selles ettepanekus on seitse peamist elementi lihtsam ja kiireloomulisem sisenemismenetlus ajapiirid, mille jooksul tuleb otsustada, kas isik lubatakse riiki või mitte. Äh, selle aluseks on ühtne definitsioon ja ühtsed kriteeriumid, üheks kriteeriumiks on näiteks töölepingu olemasolu või äh, isikule peab olema tehtud äh, vähemasti tööpakkumine, kusjuures palk, mida talle pakutakse, ei tohi olla madalam kui miinimum. samuti räägitakse hooajatöö ajapiirist, milleks on kuus kuud ühe aasta jooksul. seal räägitakse ka sellest, et isik võiks saada mitmeaastase sissesõiduloo, äh, loa, mis äh, kehtib äh, konkreetsel hooajal või konkreetsel aastaajal. see aitab hooajalist rännet hõlbustada, seal räägitakse samuti hooajatööliste töötingimustest, kuid liikmesriikidel on õigus ikkagi rakendada tööturutesti ja ise otsustada, kui palju hooajatöölisi nad sellel hooajal riiki lubavad see on üks tähtsamaid punkte, nimelt siis, et liikmesriigil on õigus läbi viia tööturutest. ja ma tahaksin sellele lisada kindlasti ka seda, et hooajatöö, hooajatööle rakendub äh, samuti äh, Euroopa Liidu eelis, mis tähendab seda, et, et äh, kõigepealt võib eelistada Euroopa Liidu töötajaid, välja arvatud juhul, kui kolmandate riikide töölised nagunii seaduslikult elavad selles riigis peale selle peab hooajatööline suutma tõestada, et riigis viibimise ajal on tal kuskil elada, sisse seatakse kaebuste esitamise mehhanism, mida hooajatööline saab kasutada ja mida saavad kasutada ka need kolmandad isikud, kes määratakse selle direktiivi rakendamise järele valvama. uusi sanktsioone ei lisandu, sest aastal kaks tuhat üheksa võeti juba vastu direktiiv, millega on ette nähtud sanktsioonid, mida tööandja võib määrata neile hooajatöölistele, kes on kolmandatest riikidest ja viibivad riigis ebaseaduslikult. ja lõpuks, millised on selle direktiivi head küljed? kõigepealt kaitstakse kolmandate riikide hooajatöölisi ja neil on äh, riikidesse lihtsam siseneda, sellest on kasu Euroopa Liidu majandusele. vähem inimesi hakkab töötama ebaseaduslikult ja vähem inimesi jääb riiki lubatud ajast äh, kauemaks. lisaks äh, sellele määratletakse kindlad õiguslikud sätted hooajatöö töötingimustele, sellega kaitstakse hooajatööliste tervishoidu ja ohutust ka siis, kui nad on kolmandatest riikidest ning kõigele lisaks tagatakse parem liikumine kolmandate riikide Ehm, ja Euroopa Liidu vahel vastavatel hooaegadel, kus hooajatöö toimub. nii piiratakse lubatud ajast eh, kauemaks jäämist ja samuti tagatakse see, et eh, oskusi eh, kasutatakse seal, kus neid on vaja, siis kui neid on vaja ja vähendatakse kolmandate riikide elanike vaesust. selline oli siis minu lühike esitlus sellest direktiivist, kuid loomulikult vastan ma kõigile küsimustele, mida mulle diskussiooni käigus esitatakse, aitäh! nüüd kõigepealt peaks sõna olema Belgia eesistujal ja siis edasi raportöör ja sõna saavad ka rahvusparlamentide esindajad, nii et kõigepealt Belgia eesistuja nimel palun, Isabel Raes. suur tänu, härra esimees tere kõigile. tutvustan teile lühidalt seda, kui kaugele oleme oma tööga jõudnud nõukogus. nagu komisjon juba ütles, esitati see ettepanek juulis kaks tuhat kümme justiits- ja siseküsimuste nõukogus oli see oktoobrikuus. enamik ministreid suhtusid äh, positiivselt sellesse direktiivi, pöörates tähelepanu aga sellele, et olulised on ka edasiminekud äh, seadusliku sisserände osas. kuid siiski säilitati säilitasid mõned riigid äh, reservatsiooni, eriti subsidiaarsuse põhimõtte osas tekst vaadati tehniliselt, tehnilisest vaatenurgast läbi septembris paralleelselt ähm, rändealase töörühma tööga nõukogus. see töö ei ole veel lõppenud. liikmesriikide seisukohad ei ole veel lõplikud ja analüüsi reservatsioone on veel mitmeid võib-olla tuleks siin tõstatada mõned küsimused mida tuleks veel täpsustada. kõigepealt äh, riigis viibimise kestus. tekstis on see kuus kuud maksimaalselt äh, aasta jooksul. siin on äh, liikmesriikide poolseid eripalveid ja ka reservatsioone ja teiseks kohustus anda inimesele elamisluba jällegi on liikmesriike, kes on selle osas oma kahtlusi väljendanud ja et seda peaks tegema ikkagi viisa alusel, nüüd taotluse läbivaatamise periood, mis on kolmkümmend päeva, mõned liikmesriigid väidavad, et see on liiga lühike periood, ja nüüd tööandja kohustus tõestada seda, et töötajal on korralik elukoht jällegi, millised peaksid siin olema kriteeriumid, hindamaks, kas eluase on korralik või mitte. ja mitmet hooaega hõlmav luba, see nõuab veel sügavamat analüüsi. tõstatati küsimusi ka võrdse kohtlemise osas liikmesriikide kodanikega teatud õiguste osas, nagu näiteks sotsiaalkaitse või tervisekaitse. nii et loomulikult kõiki neid küsimusi peab veel täpsemalt arutama ja eesistuja, praegune eesistuja ja tulevane eesistuja kindlasti peavad pingutama selleks, et kompromissideni jõuda kaheksandal detsembril leiab aset viimane töörühma koosolek meie eesistumise ajal. ja nagu ma ütlesin, siis äh, selle teksti läbivaatamist peab jätkama juba Ungari eesistuja, paraku me seda oma eesistumise ajal lõpule viia ei suuda, aga loomulikult äh, oleme kolmekümne esimese detsembrini sel aastal täiesti teile kättesaadavad. suur aitäh teile, härra esimees! Our... suur aitäh, nüüd äh, raportöör härra Moraes, palun. suur tänu, härra esimees see, et rahvusparlamendid on näidanud suurt huvi selle vastu, mõned on siin täna ka esindatud ja kogu lähimuspõttealane arutelu näitab, et tegelikult Euroopa Parlament tegeleb esimest korda Äh, seadusliku rändepaketiga. juba pikemat aega on Euroopa Parlament nõudnud seda, et tegeletaks ka seadusliku sisserändega ja nüüd, kui see protsess on alanud, siis äh, üritame ikkagi reguleerida seaduslike sisserändajate riikidesse sisenemist ja äh, territooriumil viibimist. nüüd Euroopa varjupaiga ja sisserände paketis on sellest juba räägitud ja ka Stockholmi programmis. härra Kulino samuti on raportöör samas valdkonnas ja ühisloa direktiiv kõik need moodustavad ettepanekute paketi, mis reguleerivad erinevat tüüpi sise, sisseränn-, seaduslikku sisserännet, nii et meil ei ole horisontaalset lähenemist nende töötajate suhtes, kes peavad Euroopa Liitu tulema ja kelle siin viibimist on vaja kuidagi reguleerida. Euroopa Parlament üldiselt ja paljud fraktsioonid on nõudnud seda, et lõpetataks hooajatööliste ekspluateerimine. teiseks aga on meie lähenemine väga küps nende töötajate suhtes, kes on hästi defineeritud. tegemist on töötajatega, kes lahendavad väga ilmseid demograafilisi probleeme Euroopa Liidus. hooajatöötajad on üheks näiteks sellest, ma ei hakka siin arvudega midagi tõestama, aga paljud liikmesriigid on äh, mõistnud seda, et tegemist on vältimatu osaga nende majandusest ja samas ka ebaseaduslikud sisserändajad töötavad hooajalistel töökohtadel ja ka nemad on osa majandusest. ja seega meie komisjon ja ka tööhõivekomisjon tahavad seada paika teatud põhiõigused. minu jaoks kõige oluline, kõige olulisem aspekt terves selles paketis puudutab eelkõige Euroopa Liitu sisenemise kriteeriumite paikapanemist. vähemasti meie raportis soovime me tagada töötajate piisava kaitse, samuti, et nende elatus, elukoht oleks korralik ja mõistliku hinnaga ja samuti üritame reguleerida töötasu ja töötunde. tegemist on loomulikult väga vastuolulise valdkonnaga koos tööhõivekomisjoniga peame panema paika võrdse kohtlemise põhimõtted. George Orwell ju ütles, et ähm, inimesed kõik on võrdsed, aga mõned on ikka võrdsemad kui teised. nii et sellega tegeleme nii meie kui ka tööhõivekomisjon, et mis täpselt on võrdne töötasu. ja loomulikult äh, me ei taha luua siin mingisugust paralleelset äh, tööturgu ja me peame lihtsalt kaitsma hooajatöölise ekspluateerimise eest, reguleerima seda valdkonda, kuid äh, me ei tahaks äh, luua siin eraldi töötajate ru-, rühma, kelle töö ja töötasu tingimused on täiesti erinevad. peame tegelema nende õigustega, mis antakse hooajatöölistele näiteks sotsiaalkaitse osas, ühtlasi Euroopa Liitu sisenemise tingimused, sellega tegeleb põhiliselt meie komisjon ja peaksime töötama välja ka täpsema definitsiooni selle osas, mis üldse hooajatöö on. sest et reaalsuses ju tegelevad hooajatöötajatega äh, ametiühingud, ettevõtted ja meil peab olema selgesti välja kujundatud lähenemine äh, nende inimeste suhtes, kes töötavad meil väga olulistes majandussektorites. ma võiks sellest veel pikalt rääkida, aga äh, tahaksin piirduda siin oma lõppjäreldustega vastavalt ajakavale, mille on seadnud, seadnud paika nõukogu ja parlament. nii et äh, horisontaalse lähenemise asemel oleme valinud sektoriaalse lähenemise, see ei tohiks aga meid takistada äh, loomast äh, Äh, ühiskriteeriumeid, mis puudutaksid kõiki seaduslikke sisserändajaid. kindlasti on meie töö väga keeruline, aga see on meie pingutusi väärt, need kolleegid, kes mõist-, kes arvavad, et me ei peaks üldse seadusliku sisserändega tegelema, peaksid siiski nõudma seda, et mõistma seda, et juba tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aast-, aastal alustasime arutelu selleks, et jõuda siia, kus me praegu oleme. Lissaboni leping on esimene alusleping, mis tegeleb seadusliku sisserändega. loomulikult tegemist ei ole kerge protsessiga, rahvusparlamendid on sellest ka juba märku andnud, aga tegemist on siiski meie komisjoni ning tööhõivekomisjoni jaoks väga olulise edusammuga, nii et ähm, tõesti väga tänuväärne raportite pakett, suur aitäh kolleegidele, et oleme suutnud panna paika ühtsed kriteeriumid, et need on saanud toetust üle terve parlamendi. suur aitäh teile, härra Moraes. nüüd on vast õigustatud see, et sõna annaksime rahvusparlamentide esindajatele, kes on tõstatanud lähimuspõhimõtte küsimuse. kõigepealt palun härra Toomas Krullich, Tšehhi senati esindaja suur tänu, teil on sõna, palun. daamid ja eh, härrad. Tšehhi senat on heaks kiitnud üsna keerulise resolutsiooni, mis viitab üheksale punktile, toon siit välja vaid kuus punkti, mis on kõige olulisemad. Tšehhi senati arvates kolmandate riikide kodanike sisenemine ning riigis viibimine hooajatöö eesmärgil, seda on võimalik reguleerida piisavalt ka riiklikul tasemel. ja Euroopa Liidu seadusandlust ei ole selles osas tarvis. see ei kujuta kujuta endast ka mingisugust lisandväärtust, vähemasti selle mõju osas ja teiseks Tšehhi senati arvates see ettepanek ettepanek ei lähe kokku lähimuspõhimõttega, mis on Lissaboni lepingu artiklis viis lõikes viis. Tšehhi senat on heaks kiitnud ka põhjendatud arvamuse vastavalt artiklile kuus Lissaboni lepingus ja rõhutab, et vajadus reguleerida hooajatööd liikmesriikides sõltub eh, konkreetsest olukorrast, sest et tööturu olukord on erinev ja Tšehhi senat seega arvab, et ettepanek ei loo mingeid tõhusaid mehhanisme, mis takistaks kolmandate riikide kodanikel taotlemast hooajatööluba ka mõnes teises liikmesriigis, kui tema esimene luba on kehtivuse kaotanud ja nendes järgnevates liikmesriikides võib olla lubatud pikem periood kui kuus kuud. ja nendes tingimustes peaksime pigem tegelema korduvrände küsimustega näiteks turismi- ja põllumajandussektoris, nagu komisjon on ka välja käinud, seda sellepärast, et nende sektorite olukord ei vasta sellele, mis toimub teistes liikmesriikides, kus näiteks on töötajaid pigem vaja rohkem ehitussektoris. ja nüüd üldisemad järeldused Tšehhi Vabariik äh, kiitis heaks sellise arvamuse esimest korda pärast seda, kui Lissaboni leping ratifitseeriti. meie järeldused viitavad konkreetsetele barjääridele, takistustele rahvusparlamentide jaoks kasutada Lissaboni lepingus ette nähtud mehhanismi, sest et siiamaani on töötatud välja vaid kuus arvamust, mis viitavad probleemile lähimuspõhimõttega peamine põhjus, miks rahvusparlamentidel ei ole võimalik seda võimalust rohkem kasutada, on see, et rahvusparlamentide vaheline koordinatsioonitöö on ebapiisav ja teine põhjus, miks nii väike arv arvamusi on välja töötatud, on see, et enamik parlamentidest ei suutnud pidada kinni kaheksanädalasest tähtajast vastavalt meie andmetele vaid neliteist parlamenti jõudsid selle aja jooksul ettepanekut arutada. ja seega koordinatsioonitöö puudulikkuse tõttu ei kasutata neid mehhanisme nii, nagu peaks. rahvusparlamentidel on äh, piiratud võim selles osas, kuidas mõjutada komisjoni muutma oma ettepanekut ja seetõttu nad ei pingutagi selle nimel, et oma tööd teiste parlamentidega koordineerida. ja see on, see konkreetne ettepanek on selge näide sellest, kuidas on lastud käest hea võimalus seda kollast kaarti kasutada. suur aitäh! kuulame nüüd Austria parlamendi esindajat Hannes Weiningere. Hoher Ausschuss, herzlichen Dank für die Möglichkeit, die Kritik. suur tänu selle võimaluse eest rääkida teile, mida arvab austaja parlament. sissejuhatuseks tahaksin öelda, et mõni aasta tagasi avaldas komisjon tunnustust Austria tööturupoliitikale, sest me oleme suutnud vältida mitmeid sotsiaalkriise ja eh, seetõttu on meid ka finantskriis vähem puudutanud, aga me oleme osa Euroopa Liidust ja ka meil läheb vaja hooajatöölisi vastavalt praegusele regulatsioonile saab rändtöölisi sisse lubada siis, kui on tõeline vajadus nende järele. mõte on selles, et kolmandate riikide hooajatööliste kasutamist tuleks vältida selleks, et vältida palkade alanemist meie riigis on hooajatöölised eelkõige turismisektoris ning põllumajanduses ja saagikoristusel iseäranis töötanud. loomulikult peaksid mingisugused Euroopa Liidu eelistused kehtima ja me peaksime julgustama eelkõige Euroopa Liidu kodanikke töötama nimetatud töökohtadel nendes sektorites. samuti on siin ette nähtud üleminekuperiood aastani kaks tuhat üksteist mis puudutas tööliste vaba või töötajate vaba liikumist selleks, et vähendada hooaja, vajadust hooajatööliste järele. tuletan nüüd, nüüd seda meelde, mida ütles komisjon oma sõnavõtus. meil muide on kolm põhjust, miks me ei näe selles määruses mingit Euroopa, mingit äh, lisandväärtust. kõigepealt lubade andmine sõltub hooajast, piirkonnast, lubade andmist on väga raske hinnata ja samuti on täiesti võimatu mõnel puhul mitmeks hooajaks tööluba anda kui kvootidest rääkides, siis peaks olemas olema ka nullkvoot, kui ei ole vajadust hooajatööliste järele ja elamisluba hooajatöölisele ei peaks andma kuueks kuuks, sest äh, tuleks lähtuda eelkõige vajadusest mingit tööd teha ja arvestada niisuguste töötajate äh, töö ajutise iseloomuga üldiselt peaksid liikmesriigid tegelema tööturu probleemidega ja seetõttu ei näe Austria valitsus vajadust harmoneeritud regulatsiooni järele, sest liikmesriikide vajadused hooajatööliste järele varieeruvad suuresti. ning äh, samuti võib tekkida selle regulatsiooniga probleeme lähimuspõhimõttega seoses. seetõttu oleks vaja selle regulatsiooni vajadust veel kord kaaluda. ja nüüd Lordide Koja esindaja, palun. härra esimees, mul on väga hea meel et libekomisjon kutsus liikmesriikide parlamente osalema tänasel koosolekul ja et mulle antakse sõna. kuulasin ära Tšehhi ja Austria kolleegide sõnavõtud. pean ütlema, et meie vaated langevad suuresti kokku eh, selle seisukohaga, mille esitab Lordide Koda enamus liikmesriikides on vajadus hooajatööliste järele, aga vajadused erinevad seoses arvuga, seoses perioodiga, seoses töökohtadega, kus äh, läheb vaja hooajatöölisi ning äh, liikmesriikide kaupa on erinevused ka selles, kui palju on võimalik neid töökohti katta oma tööjõuga, kohaliku tööjõuga ja ka Ehm, kui me räägime nüüd Euroopa Liidu funktsioneerimise lepingu artiklist seitsekümmend üheksa, siis eh, peaks eh, liikmesriigid ise saama eh, otsustada, kas on vaja mm, hooajatöölisi või mitte. kolmandate riikide hooajatööliste riiki lubamine peaks sõltuma eelkõige tööturu ja olukorrast ning liikmesriigi suhtumisest kolmandate riikide kodanike vastuvõttu. seetõttu ei ole vaja Euroopa Liidu ülest regulatsiooni. komisjon on välja toonud põhi, äh, põhjused, miks äh, äh, neile tundub, et lähimuspõhimõtet on järgitud. kuid meie arvame, et niisugune poliitika võib teisi liikmesriike mõjutada ja mõjutada ka rändevooge samuti on hea mõte anda head Äh, head äh, töötingimused hooajatöölistele, aga jällegi võib äh, see moonutada tööturu olukorda liikmesriigiti. kui me räägime mini-, minimaalsetest õigustest, mida kolmandate riikide töölistele ka antakse, siis see sõltub ka liikmesriikidest komisjon arvab, et Schengeni piirkonnas on vaja ühtseid reegleid selleks, et vältida äh, illegaalset äh, Euroopa Liitu jäämist, aga me ei arva, et see niisugune regulatsioon väldiks sellist ohtu. ja äh, veel üks põhjus, millest me täna kuulsime, oli see, et loodetakse vältida ekspluateerimist ja halbu töötingimusi, kui on olemas Euroopa Liidu ülene regulatsioon. loomulikult on Euroopa Liidu õigustik äh, siduv ja ma usun, et kindlasti on muid meetmeid, millega on võimalik äh, ekspluateerimist vältida. miks äh, hooajatööliste regulatsioon on oluline? selleks, et äh, paremini suhelda kolmandate riikidega ja tegelikult me ei arva, et see oleks põhjendatud, see, see lähenemine. võib-olla peaksin veel lisama, et äh, isegi kui see direktiiv võetakse vastu, see ei kehtiks Ühendkuningriigile, sellepärast et Ühendkuningriik ei ole ühinenud äh, aluslepingu protokolliga kakskümmend üks, aga see loomulikult ei äh, ei vabasta Ühendkuningriigi parlamenti mm, oma eh, kohustust täitmast ja oma argumente esitamast. loomulikult on vaja reguleerida kolmandate riikide kodanike eh, sissepääsu meie riikidesse ja loomulikult tuleb vältida ekspluateerimist, aga küsimus on selles, kas niisugused tingimused peavad või regulatsioon peab olema ühtne kõikide liikmesriikide jaoks ja kas igas liikmesriigis need tingimused rahuldavad liikmesriigi vajadusi. suur tänu ja nüüd annaksin sõna tagasi Euroopa Komisjoni esindajale, proua Schmidt, võib-olla kommenteeriksite neid märkusi, mis tehti rahvusparlamentide esindajate poolt, palun, proua Schmidt. suur tänu ma arvan, et mõnedele küsimustele olen ma oma esimeses sõnavõtus juba vastanud. loomulikult ma võin veelgi detailsemalt vastata nende küsimuste puhul, mis siin tõstatati. kuulasime loomulikult ära liikmesriikide parlamendid ja me katsume liikmesriikidele ka vastuse anda lähinädalatel. meie oleksime eelistanud ikkagi saada toetuse liikmesriikide parlamendilt, parlamentidelt oma algatusele, aga me nõustume, et seisukohad on erinevad. me oleme saanud kuus negatiivset vastust siiani, aga me oleme ka mitmeid positiivseid vastuseid saanud. ja selliseid liikmesriikide parlamente on olemas, kes toetavad meie ettepanekut. nüüd täna tõstatatud küsimustele tahaksin äh, vastuseks öelda, et äh, me oleme jätnud liikmesriikidele ka teatud liikumisruumi. nagu ma rääkisin ka enne, et äh, helistada tuleb kohalikke töötajaid, liikmesriigid võivad ise kontrollida, kas nende riigis on kohalikke koda-, töötajaid, kes on siis liikmesriigi kodanikud või kolmandate riikide kodanikud, kes elavad liikmesriigis. teiseks, eh, siin arutati ka, eh, kui palju selliseid töötajaid võib liikmesriikidesse lasta. kindlasti sellise eh, küsimuse otsustavad liikmesriigid ise ära. ja veel üks punkt, liikmesriigid saavad arvestada oma tööturu tingimustega ja ise otsustada, kuidas nad organiseerivad oma tööturgu. siin nimetati ka kuuekuulist tähtaega, see oli väga keeruline küsimus. me soovisime arvesse võtta erinevate liikmesriikide olukorda mõned liikmesriigid lubavad äh, hooajatöölistel viibida riigis isegi rohkem kui kuus kuud, teised äh, lubavad aga riigis viibida vähem kui kuus kuud ja lõpuks otsustasime me niisuguse keskmise, mm, keskmise ettepaneku välja pakkuda, siis äh, kuus kuud on maksimaalne ühekordne kestus või riigis viibimise kestus ühe aasta jooksul ringrände puhul tahaksin öelda, et erinevate hooajatööde puhul võib kasutada erinevaid lube, seda on ka varem arutatud. see võimaldaks siiski alal hoida rahaülekandeid erinevatesse päritoluriikidesse ja me peame vaatlema sellist ringmigratsiooni ikkagi üldises kontekstis ja koostöö kontekstis kolmandate riikidega vajadus hooajatöölide järele on ühine kõigi liikmesriikide jaoks, aga loomulikult vajavad mõned rohkem hooajatöölisi kui teised. tähtis on näha seda, et kui ühe liikmesriigi poolt tehakse mingi otsus, siis see võib tõesti mõjutada teist, teisi liikmesriike, iseäranis praegu, kui ähm, me elame Schengeni piirkonnas, kus ei äh, ole enam sisepiire äh,, ja tekib tõesti oht, et li-, kolmandate riikide kodanikud jäävad kauemaks Euroopa Liitu. me ei tohi ka ära unustada ka teisi direktiive, millega nähakse ette nimelt äh, sanktsioonid tööandja jaoks, kes kasutab illegaalset tööjõudu ja meil on ka direktiiv, millega võideldakse illegaalse immigratsiooni vastu ja mis tuleb liikmesriikide ja öö, poolt üle võtta. me vaatleme raportöör Morasi ettepanekut laiemas kontekstis osana paketist, mis puudutab võitlust illegaalse immigratsiooni vastu ning seoses nende ettepanekutega, mis puudutavad ühtset elamisluba ja, ja e-, ettevõttesiseselt üle viidavaid töötajaid samuti mm, tuleb järgmisel aastal üle võtta sin-, niinimetatud sinise kaardi süsteem liikmesriikides. me peame vaatlema seda ettepanekut mitte eraldiseisvana, vaid kontekstis erinevate direktiividega, ühe direktiiviga ei ole võimalik kõiki probleeme lahendada. me mm, oleme loomulikult praegu e, e, hoopis äh, erinevas olukorras, sest kaasotsustusmenetlus võimaldab meil vastu võtta palju ambitsioonikam immigratsioonipoliitika, sest nõukogu ja parlament on mõlemad kaasseadusandjad. tänan. ma saan aru, et te vastate rahvusparlamentidele ka kirjalikult ja et need vastused saadetakse välja järgmisel nädalal. nüüd aga avame me diskussiooni kõikidele liikmesriikidele, kes soovivad veel sõna võtta ja enne, kui nemad saavad sõna, saab sõna Claude Mores. aitäh, ma tahtsin sõna võtta enne, kui teised kolleegid äh, räägivad, sest äh, keegi ei ole küll süüdi selles, kuidas me oma tööd organiseerime, aga praegu on asi natuke nihkes. kolm parlamenti on sõna saanud, üks neist äh, ei kavatse seda ettepanekut täita, kõik kolm on sellele vastu, kuid tegelikult ei jälgi kolleegid äh, piisava hoolikusega seda, mida siin on räägitud. sest äh, Tšehhi senat, Portugali parlament ja ka teised tegelikkus, tegelikkuses praegu toetavad seda ettepanekut. ja teiseks ei räägita siin mitte täisealisusest ja paindlikkusest me kindlasti ei taha edasi arendada seda raportit, kus räägiti, et liikmesriik, liikmesriigil peaks olema ette kirjutatud nende isikute arv, keda ta tohib riiki lubada. siin räägime me vastupidisest olukorrast ja rindrängluse puhul tahaksin öelda, et me peame arvesse võtma ka mitme järjestikuse hooaja kombineeruvaid eh, tingimusi paljudes liikmesriikides on kolmandate riikide hooajatöölisi, kes töötavad seal ebaseaduslikult ja see ebaseaduslikkuse aspekt on põhjus, miks me uut direktiivi vajame. ning äh, ka kolme parlamendi esindajad meile ju rääkisid sellest, et nendes riikides on palju ebaseaduslikku rännet, ma ise elan ühes neist riikidest see direktiiv küll ei käsitle otseselt võitlust ebaseadusliku rändega, sest selle jaoks on eraldi direktiiv ja peale selle tegelevad sellega liikmesriigid ise, kuid oluline on saavutada tasakaal ja selle tasakaalu saavutamiseks on vaja seda raportit äh, toetada. ametiühingutel muidugi on omad mured, üks neist on kõikide inimõiguste kaitsmine, sellest juba räägiti, aga selle raportiga lahendatakse muuhulgas ka ebaseaduslike rände, ebaseadusliku rände probleeme. ning lõpuks tahaksin öelda, et me tahtsime horisontaalset, horisontaalset ettepanekut ja ühtset paketti, kuid nõukogu oli sellele absoluutselt kategooriliselt vastu. me oleme aastate kaupa rääkinud sellest, et ränne tuleb, seaduslik ränne tuleb paremini reguleerida, kõik võidavad sellest, kuid mingit horisontaalset ettepanekut esitatud ei ole ja kuna seda tehtud ei ole, tuleb meil valida sektoriaalne lähenemisviis. ma loodan, et selline ettepanek on kogu Euroopa Parlamendile vastuvõetav, sest me puudutame väga erinevaid küsimusi, mis kõik on olulised ja on olulised ka liikmesriikidele, aitäh! suur aitäh, sõna saab härra Papa-Nikolau. aitäh! kõigepealt tahaksin äh, rõhutada omalt poolt seda, et Euroopas on palju hooajatöölisi ning peale selle on Euroopas ka pra-, palju liikmesriike. Euroopa Liidus on palju liikmesriike ning äh, mõnes neist on äh, väga suur põllumajandus- ja turismisektor ning seal on ka rohkem hooajatöölisi ja need riigid vajavad rohkem hooajatöölisi aga paljud äh, nendest hooajatöölistest töötavad ebaseaduslikult, kas me seda tunnistame või mitte, see on tõsi. kuna see nii on, siis on ka väga oluline meil siin libe komisjonis täna ja tulevikus arutada seda direktiivi ja teisi direktiive, mis on sellega seotud. ning oluline on ka see, et me selgitaksime inimestele, et parem oleks valida äh, legaalsed äh, kanalid sisserändamiseks, nii on tagatud neile parem tulevik ja nii on neil tegelikult äh, ka paremad töövõimalused, neil on lihtsam elada selles riigis, kuhu nad on elama asunud. muidugi tuleb neid inimesi kaitsta. tuleb tagada, et nende õigused on kaitstud, selles keegi ei kahtle. ma võin raportööriga nendes punktides ka nõustuda, kuid sellest hoolimata tahaksin ma küsida, kuidas me saame seda teha juhul, kui inimene tuleb liikmesriiki ja jääb sinna ainult kuueks kuuks? kuidas on võimalik neid kaitsta samaväärselt isikuga, kes on liikmesriigis elanud näiteks viis aastat, sellele tuleb põhjalikumalt mõelda. peale selle ei ole tegelikult selgelt defineeritud, kes üldse on hooajatööline. kuidas kuidas kindlaks teha hooaja kestvus, see sõltub ju ka sellest tegevusalast, millega inimene tegeleb. ja kui me tahame tõesti kõiki kolmandate riikide hooajatöölisi kaitsta, ja ma tean, et mõned liikmesriigid on nüüd mulle vastu, siis tuleb äh, kindlaks määrata ka kord, mis takistab meie sätete kuritarvitamist. näiteks äh, liikmesriigis võib olla isikuid, kes väidavad, et nad tulid hooajatööle, aga pärast hooajatöö lõppemist jäävad nad riiki edasi ja viibivad seal juba ebaseaduslikult, püüdes äh, viidata mingisugustele sätetele sellest direktiivist, mida me siin, mida me siin arutame kusjuures nad võivadki seda direktiivi kasutada, kuigi tegelikult äh, ei ole neil mingit õigust riigis viibida. sellist olukorda tuleb vältida ja tuleb äh, kindlalt äh, selgeks teha, millal on hooaja tööks lubatud periood läbi ja tuleb tagada, et kui see saab läbi, siis inimene, kes enam riigis viibida ei tohi, sealt ka lahkuks. selleks tuleb vaadata, mida äh, Äh, millist informatsiooni tööandja võib nõuda ja millist äh, talle esitatakse. ja muidugi tuleb ka mõelda sellele, kuidas nendelt inimestelt äh, selle kuue kuu jooksul see informatsioon kätte saada. ka tööandjatel on õigused Nad peavad saama vajaliku info oma keeles, oma emakeeles või kui see pole võimalik, siis äh, tuleb kuidagi tagada tõlge. ja sama muidugi ka hooajatööliste jaoks, äh, nii et äh, kõigil pooltel oleks võimalik teada, millised on nende õigused. ja kui läbi vaadatakse isikute taotlusi, siis on muidugi selge, et need taotlused tuleb läbi vaadata piisava kiirusega. kui inimene on hooajatööline siis vajab ta tegelikult vastust otsekohe. isegi kui see vastus on napisõnaline. seega tuleb ette näha kiire menetluse kord, nii et kui inimene on esitanud taotluse, saab ta ka kiiresti vastuse, tal on võimalik kiiresti asuda hooajatööle. Need märkused, mida rahvusparlamendid on juba esitanud, on vägagi tähtsad ja on ka arusaadav, miks mõned neist on ettepanekule vastu. kui me tuletame meelde, milline on praegune olukord seadusliku sisserändega, eriti mõnedes liikmesriikides, siis juba praegu on olemas tugev surve, mida rändajate hulk neile inimestele avaldab neile riikidele avaldab. ja seetõttu tuleb läheneda küsimusele väga ettevaatlikult. ma kuulasin ära komisjoni, kuulasin raportööri ja erinevad äh, rahvusparlamendid ja ma arvan, et äh, kui me kõik koos tööd teeme, siis saavutame me kindlasti ka tulemusi. aitäh, proua Sargentini! aitäh! ma arvan, et tegelikult on liiga vara hakata arutama selle ettepaneku üksikasju, selle direktiivi üksikasju, kuid ikkagi peame me koostöös arutama, miks me seda direktiivi üldse vajame, millistel põhjustel on see ettepanek esitatud. kõige tähtsam põhjus on muidugi see, et me vajame töötajaid, Euroopa Liit vajab töötajaid ja mitte ainult neid, kes tulevad sinise kaardiga või äh, neid, äh, kes tulevad äh, teiste riikide, kolmandate riikide ülikoolidest, me vajame ka madala kvalifikatsiooniga töötajaid. ning teatud riikides oleme me juba näinud, et ühiskond vananeb niivõrd kiiresti, et me tegelikult ei osanud seda isegi ette näha ja on teisi liikmesriike, kus ühiskond samuti vananeb aga äh, tööealist elanikkonda siiski on, sest äh, sinna on lisandunud palju töötajaid Ida-Euroopa riikidest, nii on näiteks Hollandis või Ühendkuningriigis. muidugi Ida-Euroopa riikide all pean silmas Euroopa Liidu liikmesriike. aga mõelgem sellele, kuidas me kuidas me kasutame ära kolmandate riikide töölisi, näiteks mõelgem Lõuna-Itaaliale ja Küprosele, sellele, mis seal eelmisel aastal toimus. selgus, et seal on väga palju ebaseaduslikke elanikke, mõned neist olid riigis ka seaduslikud seaduslikult, kuid peaaegu kõik need töötasid ebaseaduslikult ja neid ekspluateeriti, neid kuritarvitati. selliste olukordade vältimine on kindlasti üks põhjuseid, miks me peame rändest rohkem rääkima ning hooajatööliste direktiiv on üks esimesi samme, mis, mille arutelu näitab inimestele, et me vajame uusi õigusakte selleks, et inimesed kolmandatest riikidest saaksid siia tulla. mõelgem aafriklastele ähm, Hispaania ja Maroko piiril mõelgem sellele, et nemad eelistaksid ja neil oleks kasulik siia tulla seaduslikult, kui nad juba tulevad. Euroopa Parlamendis on mõned inimesed öelnud, et me rikume lähimuspõhimõtet, kui seda küsimust arutame, ma ei ole sellega nõus. kui me vaatame Tampere, Haagi ja Stockholmi kokkuleppeid, siis seal kirjutati alla mitmeid dokumente, mille alusel võetakse hiljem vastu sellised määrused või direktiivid, nagu see, mida me siin arutame lähimuspõhimõte võib tulla kõne alla ka siis, kui me räägime ettevõtete äh, sises, sisestest äh, töötajatest ja nende liikumisest. aga me peame endalt küsima, kas me tõesti tahame siia meelitada ainult kõrgelt haritud äh, töötajaid või ikkagi ka neid, kellel on vähem oskusi või kes on kvalifitseerimata kõigepealt äh, seda õigusakti vaadates jäi mulle mulje, et tegelikult arutame me ringrännet. see ei äh, lahenda muidugi kõiki probleeme, sellepärast et tegelikult ei ole meie, meie probleemiks Euroopa Liidus mitte ainult hooajatöö, vaid see, et kõige vaesemad inimesed peavad pidevalt ringi rändama, otsimaks uut tööd. ma loodan, et seda lahendame me tulevikus. hooajatöö direktiiv aga peaks andma hooajatöölistele võimaluse Euroopas karjääri alustada. võib-olla alguses tulevad need inimesed Euroopa Liitu hooajatööle, aga hiljem ehk avanevad neile mingisugused uued võimalused. härra Moraes peaks äh, proovima leidma lahendusi neile küsimustele, mis nüüd on esitatud ja kindlasti teevad erinevad parlamendid ka Hollandi parlament teiega koostööd, sest minu meelest seda küsimust ei ole võimalik äh, liikmesriigi mm, tasandil lahendada. sisserändajad on juba kohal ja nad siit ära kuskile ei lähe. aitäh. proua Weber. suur aitäh. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada sekretäriaati, kes on selleks debatiks eraldanud tervelt poolteist tundi, mis on väga hea, sest tegemist on äh, tähtsa teemaga. meil on tavaliselt alati kõige arutamisega väga kiire ma ei tahaks muutuda väga dramaatiliseks, kuid ütlen siiski, et see direktiiv koos teiste direktiividega, mis käsitlevad rännet ja varjupaigataotlusi, on test Euroopa Liidu jaoks selles mõttes, et ähm, nende direktiivide läbiarutamine aitab meil mõista, mida me rahvusvahelisel areenil maailmale tähendame. me peame kõigepealt endale selgeks tegema, mis on nende direktiivide vastuvõtmise mõte? muidugi kujund, kujutavad nad endast testi ka liikmesriikide ja parlamentide ning Euroopa Parlamendi jaoks, aga ka kodanikuühiskonna jaoks Euroopa Liidus. pean silmas ametiühinguid ja vabaühendusi. ja tahan öelda, et me ei räägi siin mitte ainult sellest, et Euroopa Liit vajab uusi töötajaid, kes tuleksid väljaspoolt, vaid me räägime paketist muidugi neid õigusakte arutatakse tavaliselt eraldi, kuid kokku moodustavad nad ikkagi paketi, mille abil me saame maailmale näidata, mismoodi me suhtume rändeprobleemi ja kuidas me seda lahendame. kas me oleme ühtne Euroopa Liit või lihtsalt kahekümne seitsme liikmesriigi komplekt? kas me suudame vastu võtta ühtseid reegleid, leppida kokku miinimumstandardites kõikide kahekümne seitsme, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks või hakkame me alati omavahel tülitsema, viidates lähimuspõhimõttele mis ennekõike aga tähendab seda, et me kõik saaksime teha, mis äh, tahame, hoolimata sellest, et me, vahetult meie piiride taga võib olla tõeline segadus. praegu soovib Euroopa Liit olla rahvusvahelisel areenil äh, tunnustatud äh, liit, aga me peame endalt küsima, kas me seda ikka oleme. selle direktiivi kohta konkreetselt tahaksin öelda, et eelmise mandaadi ajal arutati seda väga pikalt. tookord arutati küll äh, Äh, tagasisaatmisõigust, aga jõuti samuti järeldusele, et Euroopa Liit peaks vastu võtma ühtse lähenemise rände, sisserändajate suhtes. ka siis räägiti hooajatöölistest. nii et äh, nüüd me peaksime pidama sõna, me peaksime täitma neid lubadusi, mida me välismaailmale oleme andnud. sõnapidamine on tähtis lisaväärtus. kui need küsimused jääksid ainult liikmesriikide lahendada siis vaatame tõele näkku, mõne liikmesriigi jaoks oleks need küsimused prioriteetsed, teistele mitte, kuid õigusaktid liikmesriikide tasandil muutuksid kogu aeg siis, kui muutuvad valitsused. kõik sõltub sellest, kas riik on vasakpoolne, parempoolne või tsentristlik, asjad muutuvad kogu aeg, selleks, et meil oleksid ühtsed reeglid, olgu siis kas või minimaalsed reeglid, selleks on vaja need kokku leppida Euroopa Liidu tasandil. ma tean ja mõistan, et nõukogus on isikuid, kes suhtuvad sellesse direktiivi kahtlevalt või on sellele isegi selgesõnaliselt vastu, aga neid survestavad muidugi koduriigid ja mõnikord mitte ainult valitsus, vaid ka ähm, nende koduriigi või Euroopa Liidu tasandi ametiühingud. kuid meil on siiski võimalik selles kaoses luua mingit korda, meil on võimalik tagada, et töötajate, sealhulgas hooajatööliste õigused on kaitstud, kuigi me samal ajal lepime kokku, et me saame reguleerida ka nende hooajatööliste õigusi, kes tulevad kolmandatest riikidest, see on ju täiesti normaalne suhtumine me elame reaalsuses, kus kolmandate töötajate, kolmandate riikide töötajad tulevad meile nagunii ja me ei saa lihtsalt silma kinni pigistada ja öelda, et see nii ei ole. hooajatöölised ja teised töötajad puutuvad tihti kokku äärmiselt karmide tingimustega lihtsalt sellepärast, et nende õigusi ei ole mitte kuidagi kaitstud. nõukogu on rääkinud erinevatest kokkuleppevormidest, sellest, eh, erinevatest kokkulepetest, millele liikmesriigid võiksid olla vastu või mille suhtes nad on ükskõiksed, kuid nõukogu töö tegelikult eh, seisneb ju selles, et nad leiaksid eh, kõigile sobiva lahenduse ja leiaksid võimaluse kokku leppida. Nad ei tohiks lihtsalt tõkestada direktiivi vastuvõtmist või takistada selle rakendamist, kui see siiski vastu võetakse. ma loodan, et juhul, kui me esitame mingeid nõudmisi, siis nende nõudmistega me tõesti iga kord püüame tagada inimeste õigusi, ka hooajatööliste õigusi. mulle meeldiks väga, kui nõukogu saaks aru, mida me neile öelda püüame. minu arvates on nii, et juba tükk aega on Euroopa Parlament käitunud väga vastutustundlikult ja saatnud välja selge signaali, nimelt, et me tahame, et Euroopa Liitu võetaks rahvusvahelisel areenil tõsiselt. ja nõukogu peaks tegema täpselt sedasama. nõukogu on Euroopa Liidu nõukogu, Euroopa Liidu ministrite nõukogu, mitte lihtsalt kahekümne seitsme liikmesriigi jututuba, aitäh! härra Polina. Tanto una parte dei rilievi e delle osservazioni presentanti härra esimees, kuulasin suure huviga erinevaid sõnavõtte. aga kui me peaksin arvesse võtma vaid rahvusparlamentide seisukohti, siis juba algusest peale oleks see direktiiv oluliselt nõrgem. sest et nagu härra Moraes ka ütles, me ei tohiks nende tekstide tähtsust alahinnata, mina olen ettevõtete direktiivi osas raportöör, see on tegelikult osa täna käsitletavatest, käsitletavast direktiivist. loomulikult tuleb arvesse võtta tööturu tegelikke vajadusi erinevates liikmesriikides. minu arvates peavad vastuvõtutingimused olema paigas töötajatele ja need tingimused peaksid olema samad kõikides riikides. loomulikult siin tuleb võtta arvesse lähimuspõhimõtet, aga ikkagi meie lähenemine peaks olema ühine nii olulises valdkonnas. me ei räägi siin ainult äh, mitte äh, suurtest äh, meediasündmustest, me võime rääkida siin äh, Anderlehtist, äh, Pariisist, Londonist, nende linnade erinevatest kvartalitest. ma arvan, et ei ole ühtegi liikmesriiki, kes äh, ei teaks midagi hooajatöötajate probleemist. tõepoolest, tegemist on nüüd sektoripõhise lähenemisega, põllumajandus, turism, selliseid sektoreid puudutab see eriti iga liikmesriik on loonud enda süsteemi, Itaalia, Austria, Tšehhi, Briti süsteemid, kõik on erinevad. tegemist on aga nii delikaatse ja olulise teemaga, et Euroopa Parlamendil on kohustus ka sellele tähelepanu juhtida. loomulikult peame arvestama ka parlamentidevahelise koostööga. tegemist on ka kultuurilise küsimusega. see puudutab nii käesolevat ettepanekut kui ka seda ettepanekut, mille osas mina olen raportöör, igal juhul lahendus oleks leida võimalikult kiiresti selleks, et tagada tõeline hooajatöötajate kaitse. ma tean väga hästi, et Itaalias suur osa hooajatöötajatest korjavad kas õunu, apelsine või teevad muud ja moodustavad osa korduvrändest, tegemist on täiesti mõistliku lähenemisega, nüüd aga komisjon ja nõukogu saavad ka oluliselt pane-, panustada sellesse töösse ja ma loodan, et kõik see jõuab üsna kiiresti lõpule. härra Pusutil, palun. suur tänu. rahvapartei on avatud uutele ideedele seadusliku äh, sisserände osas, ütlesime selle selgelt välja ka oma valimiskampaania ajal viimastel Euroopa Parlamendi valimistel. nüüd äh, aga ma usun, et meie kolleegid rahvusparlamentidest on tõstatanud olulisi küsimusi lähimuspõhimõttega seoses, mis ei kao lihtsalt sellepärast, et äh, me seda soovime neid ei tohiks sugugi kõrvale jätta, vastupidi, neid tuleks võtta kõiki väga tõsiselt. komisjon rõhutas seda, et ärge muretsege, hooajatööliste osas jäävad kehtima riiklikud kvoodid igas liikmesriigis ja ühtlasi ka Euroopa Liidu töötajate eelise põhimõte jääb kehtima. aga siis tekib küsimus, et miks meil seda direktiivi üleüldse tarvis on ja kui nüüd vastus sellele küsimusele on see, et me peame pöörama tähelepanu hooajatöötajate töötingimustele, siis tõstatub kohe teine küsimus, et miks liikmesriigid äh, ei ole ise võimelised äh, tagama vastuvõetavaid töötingimusi hooajatöötajatele. nii et äh, lähimuspõhimõte on siin oluline, seda peab järgima ja komisjon komisjonil on kohustus täpselt põhjendada seda, kuidas lähimuspõte, lähimuspõhimõtet on siin järgitud. samal ajal väidetakse, et see direktiiv peaks meil aitama võidelda ebaseadusliku sisserände vastu, aga ma saan aru, et meil on ka teisi sellealaseid initsiatiive. näiteks äh, karistuste direktiiv nende ettevõtjate vastu, kes võtavad äh, tööle ebaseaduslikke, äh, töö, töötajaid ebaseaduslikult. ja nüüd ekspluateerimisküsimus, siin peame jääma ettevaatlikuks ja mitte ennatlikult äh, eeldama seda, et see direktiiv lahendab meie ekspluateerimisalased hirmud, meil on samuti olnud selles valdkonnas juba teisi algatusi. kokkuvõttes ma loomulikult ei ütle, et me oleme selle ettepaneku vastu, pigem oleme sellele väga avatud, kuid endiselt on meilt vaja selles osas veenda, teeme raportööriga tihedat koostööd, aga veenmist on siiski veel tarvis ja meie arvates Euroopa Komisjon meil või meid veel lõplikult veennud ei ole selles osas, et lähimuspõhimõtet on siin tõepoolest ka järgitud. Thank you, uh, chair, I also like to start. suur aitäh, härra esimees. tahaksin rääkida samast, mida ütles härra Puusutil. tegemist on esimese korraga kui ka rahvusparlamendid on siin öö, olnud selle ettepaneku vastu, neid oli kaksteist, sellest ei piisa. kui kõik parlamendid on, oleks edasi andnud oma arvamuse kirjalikult, siis võib-olla nad teinud ka, teil seda juba ka teinud, siis tahaksime ikkagi, et komisjon me, nendele probleemidele ka vastaks, siis oleks meil teada kõik vastu ja poolt argumendid ja siis saaksime juba ise otsustada äh, millised seisukohad omaks võtta. ma arvan, et kõik on nõus sellega, et inimesed, kes Euroopa Liidus töötavad, peavad saama korraliku kohtlemise osaliseks, tuleb vältida ekspluateerimist. selle ettepaneku nõrk külg on ka, ka see, et siin ei toetuta üleüldse statistilistele andmetele, millised on probleemid liikmesriikides, palju hooajatöötajaid üldse Euroopa Liitu tulevad ja kui siiamaani on nad töötanud ebaseaduslikult, siis kuidas nüüd uue direktiiviga sellist olukorda vältida, sest et direktiivi ellurakendamine on ju ikkagi liikmesriikide õlul. ja kui liikmesriik riigid ei ole sellises olukorras, et nad suudavad midagi ette võtta ebaseadusliku töö vastu praegu, siis kuidas nad teevad seda siis, kui meil on Euroopa Liidu õigusakt? nii et tahaksin ikkagi statistilisi andmeid, kui suure ulatusega see probleem üldse on ja mida komisjon eeldab, et järgmistel aastatel hakkab juhtuma. ja millised liikmesriigid on selle poolt ja vastu ja nii edasi on veel üks küsimus, mis tõstatati ka nõukogus, nimelt see korraliku eluaseme definitsioon, milline see on? ma eeldan, et see kindlasti erineb Soomes ja Kreekas näiteks, nii et jällegi üks problemaatiline punkt. ja nüüd see ajaperiood, liikmesriigid on juba öelnud, et praegune süsteem töötab hästi aga miks oli komisjoni argumendiks, kui ta valis kuuekuulise perioodi, miks see võiks olla äh, neli kuud mõnes liikmesriigis või kaheksa teises? ma eeldan, et kui te töötate turismisektoris, siis lähenemine peaks olema erinev põllumajandussektorist või, või mõnest teisest sektorist. nii et äh, millele toetus komisjon, valides kuus kuud kõikide nende äh, töökohtade osas. ja härra esimees, äh, sellised oleksid minu esialgsed märkused. olen mitmelt poolt saanud märkusi, väga negatiivseid märkusi, samas ka positiivseid märkusi, aga loomulikult läheneme kõikidele ettepanekutele äh, positiivselt, kuid siiski ei tohiks kõrvale jätta ka kriitikat, aitäh! proua Romero, palun. suur tänu, härra esimees. ka minupoolne märkus liikmesriikide kohta ja nende suhtumise kohta sellesse direktiivi. on täiesti selge, nagu härra Posutil ka ütles, et liikmesriigid ise võivad samuti tegeleda töötingimustega ja nad suudavad vältida sellist ähm, paralleeltööturu tekkimist. ja on ka täiesti selge, et statistilisi andmeid meil ei ole ja seega on ikkagi väga oluline, et olukorra tõsidus oleks meile teada. nüüd äh, lähimuspõhimõttest. praegusel hetkel Euroopas on algamas uus etapp, kuigi erinevused on suured, siis järjest enam liigume ühtse Euroopa siseturu suunas, vähemasti tööhõive osas, ja seega peavad meil olema vahendid ja tingimused selleks, et reguleerida seda ühtset turgu, mis tulevikus saab ka tegelikkuseks. ja seega ei saa me lihtsalt öelda, et liikmesriikidel on kohustus midagi teha, loomulikult on liikmesriikidel see kohustus. ja loomulikult äh, austame ka Ühendkuningriigi seisukohta, kui nad räägivad sellest, et ka nemad tahavad olla aluslepingute valvuriks, aga samas oleks ikkagi ka aus see, kui nad osaleksid ähm, Euroopa Liidu ülesehitamisel äh, ja nende suuniste, nende juutnööride väljatöötamisel, mis on väga olulised selleks, et väli, vältida igasugust kuritarvitust. mõnedes liikmesriikides äh, ei äh, käiduta veel piisavalt tõhusalt ja seega paraku see selline paralleelne tööturg on olemas ja just nimelt äh, sellest tulenevalt ongi meil vaja panna paika ühtsed tingimused, et vältida seda, mis toimub praegu on liikmesriike, kes kasutavad äh, seda tüüpi menetlust, siis tegelikult nad suurendavad äh, just nimelt äh, sea-, ebaseaduslikku sisserännet, nii et just nimelt selle vastu peaksimegi võitlema ja selles seisnebki selle direktiivi lisandvääru, lisandväärtus. me peaksime vältima äh, olukorda, kus liikmesriigid kasutavad ähm, ebaseaduslikku tööjõudu ja need inimesed on sunnitud töötama tingimustes, mis ei ole Euroopa Liidus vastuvõetavad, nii et just selline ongi selle direktiivi lisandväärtus ja loomulikult peame koostööd tegema ka rahvusparlamentidega ja Euroopa Liiduga laiemalt. suur aitäh, palun, härra Foss! Ich bin etwas aufgeschreckt. suur tänu, härra esimees. ma pean nentima, et mind siiski üllatab teatud kolleegidest sõnavõtt, kes räägivad, et see ebaseaduslik sisseränne jääb kestma, peab ikkagi vaatama, milline on olukord äh, inimeste päritoluriikides ja võib-olla peaks seal midagi ette võtma. nii et tegemist äh, ei tohiks olla kindlasti mm, varjatud arengukoostöö meetmetega. kui me tahame nendele inimestele tööluba anda, siis tuleb seda teha ikkagi siis, kui vajadus on liikmesriikides ka tõestatud. nüüd küsimus seisneb selles, kas ähm, vajadus tööturu järele, kas seda tuleb rahuldada, kasutades kõigepealt Euroopa Liidu tööjõudu, või peavad need inimesed tulema mujalt, sest et kui me nii käitume, siis ikkagi äh, tegelikult finantseerime ju ise oma väga suurt tööpuudust. kõigepealt tuleb ikkagi otsida töötajaid Euroopa Liidu seest ja kui siit neid leida ei ole võimalik, siis võime vaadata kaugemale Euroopa Liidu välispiiridest nüüd, kui meil on tarvis äh, inimesi tuua sisse väljaspoolt Euroopa Liitu, siis tuleb täpselt kindlaks määrata, millistes tingimustes seda teha. tegemist on piiratud aja jooksul töötamisega, kuid millised on äh, vastuvõtutingimused, inimese töötasu, elamistingimused koha peal, tema äh, kulutused näiteks ähm, tervisekindlustusele, kes peaks selle eest maksma? kas seda peaksid tegema riigid, kus inimene töötab, kui inimene jääb haigeks, kui tal on vaja minna arsti juurde, osta ravimeid või äkki peaks ta tegema need maksed oma päritoluriigis? ja veel üks küsimus kui inimene tuleb iga kord liikmesriiki kuueks kuuks, siis kas kokkuvõttes tal tekib tekib ka õigus saada liikmesriigist pensioni. sest et kokkuvõttes me ei tohiks ikkagi eeldada, et inimesed ise kõik need probleemid lahendavad. mis on üldse hooaeg, kas hooaeg kestab kauem kui kuus kuud? ja mis saab siis, kui äh, hooajatöötaja näiteks äh, on lapseootel? ja ka sünnitab viibides liikmesriigis kas äh, sellest lapsest saab automaatselt selle konkreetse Euroopa liikmesriigi kodanik või ähm, nõutakse siin midagi enamat? ja kui see laps nüüd saab selle liikmesriigi kodakondsuse või elamisloa, siis äh, Äh, see probleem on võib-olla lahendatud, aga, aga kui nüüd äh, näiteks ühel hooajatöötajal, toot-, hooajatöötaja satub õnnetusse, äh, näiteks siis, kui ta on viibinud riigis viis ja pool kuud ja kui ta nüüd peab jääma kauemaks kui kuus kuud, kas see tähendab seda, et ta on ületanud selle perioodi, mille ajal tal oli õigus viibida liikmesriigis seaduslikult, ja nüüd lähimuspõhimõttes loomulikult liikmesriigid peavad ka aitama äh, lahendada seda küsimust, me ei saa lihtsalt väita, et siin mingit lähimuspõhimõtte probleemi ei ole. see puudutab ka sotsiaalkindlustussüsteemi ja see on seotud ka päritolu liikmesriigiga ja seega kõik pooled peavad osalema selles protsessis. I haven't been intending to intervene. Jean Lambert ma tulen tagasi jälle selle debati juurde, aga, aga ma tunnen ka vajadust selle järele. rääkides lisandväärtusest, siis me oleme täna kuulnud mitmeid kommentaare selle kohta, näiteks äh, selle kohta, kas liikmesriigid ei soovi mitte oma õigustikku kehtima panna, tagamaks selle, et hooajatöölised põllumajanduses, turismisektoris ei oleks ekspluateeritud liikmesriikidel on oma õigusaktid, aga nad ei ähm, rakenda neid alati, nad ei inspekteeri olukorda ja seetõttu tundub, et äh, direktiivil on lisandväärtus ja komisjonil on vähemalt siis selle direktiiviga õigus äh, võtta liikmesriike vastutusele, kui nad ei täida oma kohustusi seoses hooajatöölistega. see puudutab nii Euroopa Liidu kodanike tööd töölevõtmist kui ka eh, kolmandate riikide töötajaid. see direktiiv püüab sätestada põhinõuded, tagades vähemalt selle, et eh, minimaalnegi tasu oleks eh, tagatud, tööleping oleks olemas ning sellest saavad kindlasti kasu ka meie oma kodanikud. vähemalt ei hakata hirmuodavat tööjõudu kasutama ja tagatakse mingidki normaalsed töötingimused. osa sellest, eh, sellest eh, kolmandate riikide töötajatega seotud eh, töötajate problemaatikast on seotud ka üldse odava tööjõuga, odava kaubaga nii-öelda sellega seonduvad ka sotsiaalküsimused, sotsiaalkindlustus, meie liikmesriigid juba on vastu võtnud mitmeid meetmeid, tagamaks sotsiaalkindlustuse, maksud, tervisekindlustuse, ILO sotsiaalõiguste nõudmised on väga selged ja seetõttu peab ka Euroopa Liit väga selgesõnaliselt nõudma sotsiaal- kindlustusalast koordineerimist liikmesriikide vahel. nüüd korralikud elamistingimused, küsiti, mida see tähendab. ma arvan, et me võime isegi paika panna mingid nõudmised, mida me ootame liikmesriikidelt, et täidetaks. Need korralikud elamistingimused tähendavad, et on olemas jookseb vesi, et on olemas eh, pesemisvõimalused, dušš, et on võimalik süüa teha, et on võimalik ka voodis magada, mitte nii, et eh, peab voodit jagama kellegiga või kusagil madratsi peal magama. ning ma usun, et liikmesriikidel on olemas juba vastav seadustik, mis nõuab korralikku eh, elamist, et äh, kui seda ei ole, siis liikmesriikidel olgu häbi. kindlasti tuleb midagi siis ette võtta. ja minu meelest tuleb lisandväärtus ka äh, ühtsest immigratsioonisüsteemist, sest kõik liikmesriigid on ju seda äh, soovinud, mõned liikmesriigid muidugi võivad kahetseda, et seda on tehtud, aga ikkagi nõudmised on olemas ja minu arvates aitab see direktiiv vältida nii-öelda topelt tööhõivet ja ma arvan, et komisjoni abiga saab siiski liikmesriike sundida korralikke töötingimusi looma, kui liikmesriigid ise seda ei soovi teha. tänan. Roerst. me kuulsime siin liikmesriikide parlamentidelt, mis nad arvavad direktiivist, ma saan ainult neid toetada. ma tahaksin pigem pöörduda nõukogu poole ja öelda, et need argumendid, mida on peetud positiivseteks mõnes riikides neid on võimalik toetada, kuigi mõned liikmesriigid ei pea neid positiivseteks. tahaksin öelda, et kõigepealt peame me kindlaks määrama, mis kogu selle meie töö eesmärk on. mida aitab see direktiiv reguleerida, milline on selle kohaldamisala? kõikides liikmesriikides kasutatakse hooajatööd ning äh, seda soovitakse teha, aga muidugi erineval määral samuti äh, peab ütlema, et sageli on tegemist ekspluateerimisega ja see kehtib jällegi peaaegu kõigi liikmesriikide poole. minu Itaalia kolleeg tõi siin ka näiteid. kõige hullemat ekspluateerimist on võimalik ellu viia just siis, kui on tegemist illegaalse tööjõuga ja liikmesriigid peavad selle olukorra lahendama. aga mitmed liikmesriigid ei ole teinud seda. töö kvaliteet on lausa halvenenud mõnel puhul. ma olen väga karmisõnaline siin, kuid nüüd, kui küsimus on tõstatatud üle-euroopalisel tasandil, on meil võimalus ühtsed reeglid kõigile kehtestada ja ma arvan, et see on hea ja seetõttu me ka toetame Euroopa Liidu direktiivi, mis aitab tagada võrdset kohtle, võrdse kohtlemise, palgatingimused, elamistingimused ning sotsiaaltingimused, näiteks tervisekaitse. meie seas on ka skeptikuid, kes ütlevad, miks see siis nii tähtis on, mikspärast teile see on tähtis, aga see ei ole mitte meile tähtis, see on nii-öelda kogu tööhõivesektori rahu jaoks oluline. selleks, et oleks rahu töötajate ja tööandjate vahel. teiseks räägiti siin illegaalse tööjõu kasutamise vähendamisest ja ma tahaksin tõesti öelda, et see on oluline, et me illegaalseid immigrante ei kasutaks. raportöör Moraes rääkisin ka sellest ja ütles, et me peame äh, sissetulnud töötajatele kõik tingimused looma ja samas tuleb täpselt teada, kes on hooajatööline, äh, tuleb defineerida hooajatöölise mõiste, kas see on töötaja, kes tuleb üheks kuuks, kolmeks kuuks, kaheksaks kuuks, kas see on hooajatöö, kui kaheksaks kuuks tullakse, seega me peame ikkagi ajaliselt piirama hooajatööd või defineeriksime hoopis mingisuguse eh, töölaadi järgi, näiteks kui on tegemist tööga, mida kohalikud ei taha teha, siis on eh, vaja selleks hooajatöölisi. me peame ära otsustama selle. või tähendab see eelkõige eh, tööd, mida tehakse käsitsi, nii-öelda madala staatusega töökoht mõned tööandjad muide on väga rahul, äh, võttes, võttes tööle kolmandate riikide töötajaid, kes kohalikku tööseadusandlust ei tunne, keda saab siis hoida ei, ei tea kui kaua äh, oma palgal. seega me peame midagi ette võtma, vastasel korral tekib meil raskusi ja meie põhihuvi on selles, et et me ju teame, et mõistlikud inimesed soovivad tagada eh, mõistlikke töötingimusi korralikele töötajatele, loomulikult tuleb arvestada ka sotsiaalmaksetega, me peame mõtlema selle üle, kuidas arvutada näiteks neid, neid sotsiaalmakseid ja mõtlema eelkõige, mida me soovime saavutada selle direktiiviga. oleme kuulnud väga halbadest tingimustest Itaalia, ma usun, et igas liikmesriigis tuleb seda ette. tänan ja nüüd annan ma sõnajärje üle Ragamel Gretskile, kes esindab Magrebi delegatsiooni Alžeeriat ja osaleb samuti praeguses arutelus. palun. suur tänu. lubage mul tervitada kolleege, kuulasin austatud komisjoni arutelu ja olen lugenud ka direktiivi projekti läbi. ma olen väga palju õppinud sellest. kahju muidugi, et ma olen väga hilja tulnud siia. ma olen saanud aru, et et äh, Euroopa Liit muretseb nende töötingimuste pärast, kus siis peavad to-, töötama hooajatöölised. see puudutab nii elamistingimusi, töötingimusi, töötingimusi, tervisekaitset, äh, aga ka töölepingu kestust. ma ei ole siiski tähele pannud ei selles direktiivi projektis ega ka teie arutelus seda, et oleks arvestatud ka kolmandate riikide arvamust. ja mina esindan siin iseäranis Alžeeriat, oma koduriiki ja loomulikult ka teis-, Vahemere lõunakallast. ja ma arvan, et võib-olla peaks läbi rääkima äh, omavahel kahepoolselt, äh, et välja selgitada, millistes tingimustes töötavad äh, hooajatöölised, millistes sektorites ja siis äh, arutada, kuidas partnerid saaksid kasu äh, regulatsioonist, nii nagu komisjon ütles. on siin ka mõned näited tuua, näiteks võib-olla aitavad investeeringud, mida hooajatöölised teevad, Eh, vähendada vaesust oma päritoluriigis ja lubage mul ka öelda, et eh, et ei maksa sugugi arvata, et eh, et see direktiiv võib teatud ajude väljavoolu soodustada, sest me räägime ju ka tulevikust aga seda tuleb arvestada. väga sageli on väga palju investeeritud just inimkapitali, muide meie, minu koduriigi eelarves on haridus väga tähtsal kohal ning eh, ma arvan, et ka selles kontekstis peaks arutama neid küsimusi partnerriikide vahel, et vastata nii Euroopa Liidu vajadustele ning samas ka arvesse võtta vaadata teise osapoole olukorda. Need olid mõned minu mõtted ja tahan veel kord teid tänada selle eest, et te eh, kutsusite mu siia ja ma olen Vahemere Liidu eh, kaasraportöör eh, samuti nende teemade osas ja ma olen valmis teie küsimustele vastama, kui te soovite. tänan. härra Retski meil toimus nüüd väga pikk arvamuste vahetus ja tahaksin sõnajärje tagasi anda proua Schmidtile komisjonist. kas te soovite veel kommenta-, kommenteerida seda, mis on siin öeldud? suur tänu, mul on kaks märkust. kõigepealt äh, statistiliste andmete kohta. Äh, me siiski andsime veidi informatsiooni ka mõjuhinnangu kohta ja me saatsime liikmesriikidele välja ka ankeedi, et saada rohkem informatsiooni ja me oleme arvestanud, et äh, hooajatöölisi on Euroopa Liidus rohkem kui sada tuhat. kahe tuhande kaheksandal äh, aastal oli äh, Hispaanias umbes kaheksakümmend tuhat neid töötajaid, Itaalias hinnanguliselt on neid hooajatöölisi ka väga palju olnud aga loomulikult äh, me saame kasutada selliseid andmeid ainult siis, kui liikmesriigid meile neid saadavad. ebaseaduslike töötajate kohta on loomulikult, te mõistate, väga raske andmeid koguda. see on väga äh, delikaatne teema ja ilmselt on see, äh, see küsimus alahinnatud võrreldes tegelikkusega. nüüd, kas on vaja sellist direktiivi või mitte? oluline on vaadelda rändepoliitikat tervikuna ja äh, läheneda sellele küsimusele terviklikult, võin siin tsiteerida Haagi programmi, Stockholmi programmi, äh, rändepakti. Euroopa ei ole suletud Euroopa, mis võitleb ebaseadusliku rändega, aga meil on kindlasti vaja äh, ka ränn töölisi, eelkõige kvalifitseeritud töötajaid, selle kohta on meil oma direktiiv, aga samuti ka töötajaid, kellel on võib-olla vähem oskusi, kes ei ole kõrge kvalifikatsiooniga ja eh, ma nõustun täiesti eh, Magrebi kolleegiga, kes eh, ütles, et me peame küsima ka, millist kasu võivad need töötajad oma äh, koduriigile, päritoluriigile mm, tuua, me räägime siin praegu turismist ja äh, põllumajandusest, aga äh, tuleb arvestada ka ajude väljavooluga ja kindlasti on liikmesriikidel mm, praktilisi kogemusi töötajatega, kes sageli ei soovi tagasi minna oma päritoluriiki nagu ma ütlesin, sellel arvatakse, et see direktiiv jätab vähe liikumisruumi eh, liikmesriikidele, sellepärast et meil on väga ranged tagasivõtmise tingimused ja, ja töötajate õigused, aga me peame arvestama ka seda, et me ei soovi mingeid turumoonutusi seoses rändevoogudega tegemist on ikkagi äh, haavatava äh, töötajate rühmaga, keda sageli ekspluateeritakse, kui me räägime hooajatöölistest ja me soovime äh, eelkõige ikkagi kaitsta neid inimesi. tänan. Mrs Rice, the Belgian presidency. aitäh, sõna saab Belgia kui eesistujariik. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees mul ei ole enam suuremat lisada sellele, mida on juba öeldud, mis lohutab mind veidi selles osas, kuidas meie töö nüüd edasi läheb. Need probleemid, mis siin tõstatati, on samad, mis tõstatati juba ka nõukogus ja eh, nagu ikka iga instrumendi puhul, siis eh, kõige esimesena eh, võrreldakse komisjoni ettepanekut seotud äh, kehtivate ähm, siseriiklike reeglitega. aga ma arvan, et seda võime teha veidi hiljem, siis kui tekst on juba täpsemalt läbi vaadatud. ja loomulikult võtame ka arvesse teie arvamust, millest kindlasti annan teada ka nõukogule ja kindlasti suudame jõuda ka kompromisskokkuleppele mis oleks kõikidele vastuvõetav. suur aitäh, härra esimees! aitäh, nüüd saab sõna härra raportöör ähm, härra Moores, et ta saaks äh, diskussiooni kokku võtta. suur aitäh, härra esimees! ma olen väga tänulik ka kolleegidele kõige eest, mida nad ütlesid, kuivõrd tegemist on väga keeruka õigusaktiga. ja keeruline on see sellepärast, et neli või viis sõnavõtjat ütles ju ka praegu, et nad tegelikult ei ole meiega nõus. kuid me peame faktidele otsa vaatama. juba üksteist aastat tagasi rääkisime me äh, seaduslikust rändest ja sellest, kuidas seda reguleerida, kuid me ei ole mitte midagi teinud. ja seega on täiesti vältimatu, et kui me nüüd alustame sektoraalset lähenemisviisi, kus me räägime erinevatest äh, asjadest korraga, siis loomulikult tekivad probleemid. nüüd äh, me peamegi mõtlema sellele, millised on need üldised seadusliku rände äh, teed ja nendega tegelema mõned kõnelejad soovivad asjale läheneda pragmaatiliselt, nad küsivad näiteks, et kas, kas kuus kuud iga kalendriaasta jooksul on ikka piisav, see on juba üksikasjadesse minemine, aga meie peame kõigepealt kokku leppima poliitilises plaanis. enamik liikmesriike on selle ettepanekuga nõus. Nad on meiega nõus, sest nad mõistavad, miks me seda ettepanekut üldse esitame. esiteks sellepärast, et liikmesriigid ei kaitse piisavalt hooajatööliseid ja see on Euroopa Liidule tegelikult piinlik, sest äh, õigusaktid on olemas, aga neid ei saa täita, sest liikmesriikide õigusrežiimid on niivõrd erinevad. teised äh, kõnelejad ütlesid, et äh, meil ei ole üleüldist rändepoliitikat, mis reguleeriks meie suhteid arengumaadega ja arengumaad soovivad, et rändeküsimus meie ja nende vahel oleks reguleeritud, sest meil on ka ebaseadusliku rände probleem. seega on selge, et kui ettepanek tehakse, on see paratamatult keeruline. aga kui te seda loete, siis te märkate, et tegelikult on äh, isegi mingisugune mõjuhinnang olemas. jah, see on lünklik, see võiks olla parem, kuid komisjon ju rääkis meile sellest. ja peale selle on liikmesriike, kellel on olemas vastav kogemus Need üksteist aastat, mis me oleme seda tööd teinud ja püüdnud äh, rännet äh, reguleerida, alates sellest, mis kokku lepiti Tamperes, ähm, me peame nüüd lõpuks jõudma tulemusteni, eriti arvestades, et vastu võetud Lissaboni leping. ja ma usun, et me suudamegi kuhugi jõuda, et me suudame vastu võtta täiesti mõistliku, mõistlike meetmetega paketi. jah, see on raske, sest me peame mõtlema sotsiaalkindlustusskeemidele, direktiivi kohaldamise alale, sellele, kes üldse on hooajatöötaja aga kui me suudame need mõisted defineerida, siis tegelikult saavad ilmselt kõik aru, miks enamik liikmesriike seda ideed juba praegu pooldab. poliitilistes äh, fraktsioonides tekivad ka pinged, see on samuti paratamatu. kõik vabaühendused, ametiühingud ja ettevõtted, nagu proua Weber meile väga ilukõneliselt selgitas, äh, kõigil neil on selle küsimuse kohta midagi öelda aga tegelikult äh, tõepoolest me räägime ka pooloskustöölistest ja kvalifitseerimata tööjõust. just need inimesed on praegu kõige suuremates raskustes, äh, sest nende õigused ei ole, ei ole selgelt määratletud ja kodanikud peavad seda küsimust äh, samuti väga tundlikuks. seega tänan teid, kolleegid, veel kord teie sõnavõttude eest. ma arvan, et see kui tõsiselt äh, kolleegid äh, hooajatöölistest rääkisid, näitab, et me tegelikult saame kõik aru, äh, kui raske küsimus see on, samamoodi nagu ettevõttesiseselt lähetatud töötajate küsimus on keeruline. me kõik mõistame neid ähm, kõige põhilisemaid asju ja see tegi võimalikuks selle, et meie diskussioon kulges nii asjalikult diskussioon oli ka pikk, mistõttu võib-olla enamik ehm, probleeme said ka lahti räägitud, aga kindlasti on siin veel probleeme. ma palun teil säilitada avatud suhtumine. ja ma olen üsna kindel, et me suudame lahendada need probleemid, millest siin täna räägiti ja suudame lahendada probleemid ka tulevikus. ma tean, et hooajatöötajate küsimus on keeruline aga meie debatt täna näitab, et seda on võimalik lahendada, aitäh! aitäh ka teile, äh, härra Moraes! ja aitäh kõigile, kes äh, diskussioonist osa võtsid, see oli väga huvitav. ma usun, et me võime nüüd minna edasi, sest äh, me teame ka, et selle küsimuse arutamiseks, ehk siis kolmandate riikide kodanike hooajatöö arutamiseks on ette nähtud veel lisaaega. aga kuna tänase päevakorrapunkti äh,, tänase päevakorrapunkt kaheksa on lükatud edasi, nagu me enne ütlesime, siis äh, võime me kohe minna edasi päevakorrapunktini üheksa. ja ma kasutan võimalust tervitada siin äh, meie endist äh, kolleegi. meil on väga hea meel, et te siin olete. ja kuna te siin olete siis võime kohe edasi minna äh, punktini üheksa, kuid tegelikult toimub siin äh, viimastes punktides ühine arutelu. ühine arutelu, mis puudutab äh, kolme soovitust, kõik need on nii-öelda Liechtensteini küsimused ning nendest kõnelevad meile ähm, kohe kolleegid, kellest esimene on proua Holmeier Need, kes kavatsevad siia ruumi jääda, ka need, kes lahkuvad, palun teil olla vaikselt. proua Holmeier, härra Coelho ja härra Vandekamp on siis meie kolm raportööri Liechtensteini küsimuste asjus ning me annamegi neile kõigile järjest sõna, et nad saaksid meile rääkida oma soovitustest. ja seejärel avame üldise diskussiooni. ja soovin öelda ka seda, et äh, muudatusettepanekute esitamiseks on ette nähtud tähtaeg ja see on kuues detsember. kuues detsember. ja nõndanimetatud operatiivlõikele ei saa esitada ühtegi muudatusettepanekut, operatiivparagrahv või operatiivlõige tähendab seda, et parlament nõustub nende protokollide ja, või lepete sõlmimisega. nüüd siis kuulame ära raportöörid ma vaatan saalis ringi ja näen, et härra Pusutil hoopis ähm, asendab äh, proua Holmajärit ja seega saate teie sõna, palun, härra Pusutil. kui te ei soovi rääkida, siis äh, las alustab härra Coelho või härra Van de Kamp, nagu nad ise otsustavad, härra Coelho. Ähm, aitäh, härra esimees relatórios também, a situação é relativa. suur aitäh. Schengeni raport ja ka need teised kaks raportit, selles osas saab öelda seda, et lugu on üsna lihtne. Šveits ühines Schengeniga ja me eeldasime, et ka Liechtenstein seda teeb. Liechtenstein seda aga tol korral ei teinud, kuna teatud liikmesriigid olid teiste küsimustega seoses selle vastu. Saksamaa ja Rootsi muretsesid ähm, maksustamise vältimise probleemi ja Liechtenstein on ju väga väike riik ja see, et Liechtenstein ei ühinenud Schengeniga samal ajal kui Šveits, tähendas, et me pidime looma Euroopa Liidu välispiirid sinna, kus neid ei olnud olnud juba viiskümmend aastat. meil ei ole mingeid kahtlusi selles osas, et äh, Liechtenstein võib ühineda Schengeni ruumiga. Norra ja Island ju teatavasti ei kuulu Euroopa Liitu, kuid ometigi on nemad samuti osa Schengeni ruumist. nii et tegemist on siis menetluse algusega see tähendab seda, et me peame analüüsima seda, kas Liechtenstein vastab kõikidele Schengeni ruumi kriteeriumitele, minul ei ole mingeid põhjuseid arvata seda, et nad seda ei teeks, et nad ei austaks Schengeni akiid, aga parlament igal juhul peab andma samuti oma heakskiidu selleks, et see analüüsiprotsess ka alguse saaks. nüüd äh, härra Pusutil Teie esimesena, palun. I am not Monika. aitäh, mina muidugi ei ole Monika Holmeier, aga ma asendan teda selles debatis. ma räägin Liechtensteini ühinemisest Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vahelise lepinguga Äh, mis käsitleb Šveitsi ühinemist äh, Schengeni agiiga ning äh, proua Holmaier toetab seda ettepanekut ja ütleb, et see on täiesti põhjendatud taotlus ning samuti loogiline ja vajalik samm. ning tema arvates tuleks meil heaks kiita selle töö lõpuleviimine, võttes arvesse, et neid küsimusi on arutatud juba pikka aega ja ta toetab selle protokolli sõlmimist selle lepingu sõlmimist. nagu öeldud, on äh, tegemist äh, väga loogilise sammuga, mis järgneb läbirääkimistele ja asjaolu, et äh, ja ühelgi parlamendil ei ole Lissaboni lepingu alusel enam õigust üksinda oma nõusolekut anda, see tähendab täiesti loogiliselt, et Euroopa Parlament peab selle nõusoleku andma. see tegelikult ongi kõik, kuid kokkuvõttes tahaksin öelda veel midagi isiklikku, sest kohe esineb härra Vanderkamp ma tahaksin öelda, et on natuke irooniline, et me arutame seda, kas Šveits võiks osa võtta teatud äh, lepingutest Euroopa Liiduga äh, kohe pärast seda, kui Šveits pidas oma äh, referendumi. siin avame me Šveitsile ukse, et ta saaks meiega täielikus partnerluses teha teatud asju, aga Šveits vastab sellele hoopis teistmoodi, kui me vaatame, mismoodi lõppes nende rahvahääletus. nii et tegelikult laseme me sobiva võimaluse mööda, kui me nüüd äh, ausalt ei ütle, mida me arvame Šveitsis toimuvast. sest äh, tegelikult nemad oma riiki meile küll ei ava, vastupidi. suur aitäh teile, härra Posuutil, me märgime teie tähelepanekud ära ja sõna saab härra Vanderkamp härra ees-, härra esimees, suur aitäh! Eh, na deze twee eminente ma räägin eh, hollandi keeles, kuulata natuke ka hollandi keelt. pärast eh, kahte eelkõnelejat tahaksin ma tegelikult teha ka mõned omapoolsed märkused. selle punkti kohta, mida käsitlen mina Need riigid siin on äh, liitunud äh, Schengeniga, on omaks võtnud AKI, üle võtnud AKI ja nad kasutavad äh, välispiirifondi ning ähm, teevad sinna ka makseid. Nende riikide ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid reguleeritakse õigusaktiga alates kolmekümnendast juunist kaks tuhat kümme ning alates sellest, kui Lissaboni leping jõustus, nagu te teate, esimesel detsembril kaks tuhat üheksa jõustus see peab Euroopa Parlament andma selgesõnalise nõusoleku nendeks äh, äh, sellisteks lepinguteks ja kui Euroopa Parlament neid heaks ei kiida, siis nad jõustuda ei saa. mina olen raportöör ja omalt poolt ütlen, et minu meelest on tervitatav, et need riigid saavad kasutada, saavad liituda meie välispiirifondiga ning seda edaspidi kasutada, võttes arvesse, et nad on äh, liitunud Schengeniga. ja me kõik märgime ära ka selle, mida ütles eelkõneleja härra Pusutil Šveitsis toimunud rahvahääletuse kohta, aitäh! suur aitäh ka teile, härra Vandekamp, nüüd äh, avame me diskussiooni ning esimesena on sõna palunud proua Keller. aitäh, ma tahaksin teada, kas keegi meist siin teab, äh, mida äh, see rahvahääletus võib kaasa tuua? kas Euroopa Liidu riigid võivad äh, ikkagi saata ka edaspidi äh, isikuid tagasi Šveitsi, juhul kui isikute esimene, nii-öelda esimene sisenemispunkt on olnud äh, Šveitsis, kes klassifitseeritakse edaspidi võõramaalaseks. kas, kas siin tekib mingeid uusi võimalusi? kas me võime siin rääkida äh, ka inimõiguste küsimusest ja varjupaiga ähm, taotlemisele kaasnevatest tagajärgedest? aitäh. härra Entšu. suur aitäh, härra esimees. mina olen variraportöör sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja mina tahan öelda, et me toetame kolme raportööri ja leiame, et tegelikult on jaatava vastuse andmine ju ainuvõimalik samm. suur aitäh, ma ei näe, et keegi veel sooviks sõna, kuid võib-olla soovib Euroopa Komisjoni esindaja midagi öelda? kas te soovite sõna? ei soovi? Belgia kui eesistujariik samuti? kuid proua Keller on palunud uuesti sõna. jah mina tegelikult tahaksin komisjoni või nõukogu esindaja käest küsida, kas teie teate, mida võib kaasa tuua Šveitsi rahvahääletuse tulemus? Would... komisjon, kas te soovite vastata või kui te ei soovi kohe vastata, kas te annate selle küsimuse edasi kellelegi teisele või vastate hiljem? või te vastate kirjalikult ehk proua Kellerile? jah, äh, härra esimees, me vastame kirjalikult. suur aitäh! rohkem küsimusi ei ole. sellega on ilmselt tänane koosolek lõppenud. siiski, äh, ka raportöörid ei soovi sõna, sellisel juhul on äh, meie töö ilmselt tänaseks lõppenud, sest me leppisime kokku, et ähm, nende kolme viimase punkti ühise arutelu asjus saab muudatusettepanekuid siis esitada kuni kuuenda detsembrini ja tähtaeg on kuuendal detsembril kell kaksteist päeval. õigusloomelisi resolutsioone saab ettepanekutega täiendada kuni kuuenda detsembrini. sellega me koosoleku lõpetame ja jätkame tööd homme hommikul kell üheksa. aitäh!